head kolleegid, jätkame oma tööd. ja sõna saab Monika Hoolmeier. kes räägib piirihalduse ja viisade rahastamisvahendist, aga võib-olla härra Fernandes esindab teda. ma üritan, härra esimees, aitäh ja räägin portugali keeles. Eh, relatora Monika Olmeier, pead desculpa por não poder. jah, Monika Olmeier vabandab selle eest, et ta ei saa ise täna pärast tulnud siin kohal viibida. ja tema nimel ma tutvustan. proua Holmeri dokumenti, mis käsitleb määruse ettepanekut Eh, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomise kohta integreeritud piirihalduse fondi osana. meil on tohutult palju uusi prioriteete, uusi ülesandeid selles vallas. aga samas täiendavaid rahalisi vahendeid ei näe kuskilt ja sellepärast, kui kõneks on igasugused uued nõuded siis äh, tuleb silmas pidada, et liikmesriigid taotlevad mastaabisäästu ja tõhusust, aga äh, Euroopa Liidus äh, kui raha, milleks eraldatakse, ei tohi seda ära võtta teiste tegevuspoliitikate vallast, me tahame ju, et Euroopa Liit oleks turvaline, et meie välispiirid oleks korralikult kaitstud mis tähendab seda, et me tervitame ettepanekut. ja summad, mis siin eh, tekstis on ära, on toodud, on nüüd ära näidatud eh, praegustes püsihindades nüüd viisad ja piirihaldus. Eh, fond hõlmab kahte vahendit samuti seadmeid ja nendega seonduvaid kulutusi ning äh, oma arvamuses proua Hoolmeier äh, on teinud neliteist muudatusettepanekut. ja üldjoontes me ütleme, et me tervitame komisjoni ettepanekut, mis on hea ja raportöör rõhutab, et tuleb õppida toimunust. mõned õppetunnid on olnud traagilised viimastel aastatel. kui me räägime selle fondi teemast. läbipaistvus ja õiguskindlus, need on tähtsad aspektid. me tahame ka olla abiks liikmesriikidele sest eh, nemadki seisavad ohutuma Euroopa Liidu eest. tegemist on Euroopa Liidu prioriteetse valdkonnaga ja see tähendab, et meil on vaja täiendavalt raha. ja raha tuleb täi-, läbipaistvalt kasutada eh, ilma bürokraatiata ja sellepärast on lihtsustamine siin oluline et me saaksime täita oma eesmärgid ja uued ülesanded. peale täiendavate rahaliste vahendite on vaja ka tagada, et rahalised vahendid oleks piisavad. Merci, merci. tänan väga, Jose Manuel, selle arvamuse projekti tutvustamise eest, mida koostab proua Holmeier, kes sooviks sõna, härra Howard? ei keegi teine ka mitte. sellisel juhul siis tuleb siis tõdeda, et vaikimine on nõusolek. see käib siis härra Fernandese sõnavõtu kohta. ja härra Fernandes, sul ei ole midagi lisada lõpetuseks? Monsieur Kirstsos va peut-être nous rejoindre. võib-olla ühineb meiega härra Kirtsos võib-olla, võib-olla. ja siis võib-olla härra Lamassuur tutvustab meile praegu oma arvamuse projekti, mis tegeleb Euroopa Kaitsefondi loomisega. härra esimees, kuulan teie käsku hea meelega, hea meelega, härra esimees, head kolleegid, eelarvekomisjon peab koostama oma arvamuse, tegemist on äh, määruse projektiga, mil vastutav raporti koostamisest on ITRE ja määruse eesmärgiks on luua Euroopa Kaitsefond. eelarvekomisjon on seda teemat äh, algusest peale jälginud ja peab võtma oma seisukoha. see puudutab kahte tegevust, mis põhimõtteliselt on juba otsustatud ja mis lähevad siis ellu rakendamisele, esimeseks on ettevalmistav tegevus teadusuuringute vallas kaitse kontekstis. üheksakümmend miljonit kolme aasta lõikes, kakskümmend viis miljonit on juba eraldatud aastaks kaks tuhat seitseteist, see oli siis eelmine aasta ja nüüd oodatakse ettepanekuid toetusteks, mida hakatakse rakendama aastal kaks tuhat kaheksateist. ja teiseks Euroopa tööstuse arendamise kava kaitsevaldkonnas, Francois Grosteti raport, eesmärgiks on kaheaastane programm kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend selleks, et toetada mitte enam teadusuuringuid, vaid konkurentsivõimet, innovatsioonisuutlikkust kaitsetööstuses. ja eelarve on viissada miljonit eurot kahe aasta lõikes. tegemist on siis määruse projektiga, mis hakkab kehtima järgmises finantsraamistikus, tähendab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend seitsmeks aastaks ja sisuliselt, kuna meil tegemist on Euroopa Kaitsefondiga, siis äh, siin on ühendatud need kaks tegevust, mida ma just kirjeldasin, teadusuuringud, kus on siis ettevalmistav tegevus, kus suurendatakse oluliselt rahastamist ja teine on võimekus, mis on siis tööstuse arenguprogramm, täpselt nagu ma neid, seda just seletasin, ja Kaitsefond saaks kolmteist miljardit eurot kogu perioodiks siis viis protsenti oleks suunatud äh, niinimetatud murrangulistele tehnoloogiatele. ma ei pea üle kordama selle poliitilist olulisust kõik, kõigi nende uuenduste puhul eelarvekomisjonis oleme sellest juba rääkinud ja korduvalt asjaolu, et Euroopa Liit äh, tegutseb kaitsevaldkonnas ja on suunanud sellele ka oma eelarvevahendeid, alguses väga tagasihoidlikult, kuid mis järgmisel eelarveperioodil muutuvad järjest olulisemaks. tegemist on meil strateegilise ja poliitilise väga olulise muutusega. ja kui määrus näeb ette et tuleb tugevdada sõltumatust ja Euroopa Liidu strateegilist iseseisvust. see on valikukriteeriumite seas väga olulisel kohal Euroopa Komisjoni jaoks. ehk siis tegemist peab olema Euroopa ettevõtetega, et äh, tööhõive ja uurijad tegutseksid tõepoolest Euroopa Liidu territooriumil ja et äh, need summad edendaksid Euroopa suutlikkust, samas kus paljud meie liikmesriigid tähtsate relvasüsteemide osas hetkel sõltuvad täielikult välisriikidest. see põhimõte ehk siis Euroopa eelistamise põhimõte ja nüüd äh, sõjalises valdkonnas. ja, ja, ja teisalt le-, määruse eesmärgiks on, on, et need programmid toetaksid koostööd Euroopa ettevõtete vahel ilma piiranguteta, mis võiksid kahjustada konkurentsi ja tööstuse tulemuslikkust. komisjoni ettepaneku kohta olen esitanud äh, tosin muudatusettepanekut selleks, et et äh, tuua täpsustusi sisse ja, ja muuta sõnastust äh, Euroopa Komisjoni ettepanekus. rahastamisel tuleb arvesse võtta kaitsesektori eripärasid ja eriti toetuskõlblikud kulud, aga ka kaudsed kulud ja allhankekulud. mina toetan seda põhimõtet, et kaudsed kulud kaetaks, kuid äh, raamatupidamise aruannete põhjal, mida kinnitaksid siseriiklikud asutused, see võiks olla alternatiiviks kahekümne viie protsendilise kindlasummalisele toetusele kaudsete kulutuste osas, nagu, nagu ITRE raportöör seda on pakkunud. minu arvates peaks see toimub Euroopa Kontrollikoja kontrolli all. konsensus on kindlasti üsna lai, nagu määruse projektis on ka öeldud, selles põhi, selle põhimõtte osas, et äh, see peaks eriti puudutama VKE-sid. poliitiline küsimus mis tõusetub, on see, et kas on meil vaja poliitili-, positiivset disk-, diskrimineerimist teatud riikide VKI-de suhtes. Euro-, Euroopa huvides on loomulikult, et kogu see tegevus jaotuks kõigile liikmesriikidele lõppkokkuvõttes, aga tuleb mõelda siiski lähtepositsioonil olemasolevale töötus, tööstuspotentsiaalile, ka kaasaegsel, kaasaegsele tehnoloogiale, on teadusriikides, teatud riikides teatud oskusteave, kindlasti ei tohiks ähm, kuidagi takistada ja edasi lükata tehnoloogia arengut läbi piiravate kriteeriumite nii et ma ei ole sugugi vastu, et me rakendaksime boonussüsteemi teatud riikide VKE-dele, kuid teeksin ettepaneku, et meil oleks kahte sorti VKE-sid. et äh, kõik VKE-d, olenemata, olenemata liikmesriigist, äh, saavad kasutada äh, legitiimseid eeliseid, mis ja et oleks siis täiendav boonus nende VKE-de jaoks äh, riikides, mis ei kuu-, kui nad ei kuulu konsortsiumitesse. ja et kui, kui on olemas emaettevõte, kes, kes kasutab ära turgu ja kes saab Euroopa Liidu toetust, et ta siis kasutab ära allhankijatena, esimese, teise või kolmanda järgu allhankijatena VKE-sid, ma arvan, see on kompromiss, mis võimaldab meid ai-, meil tõepoolest aidata VKE-sid ja anda täiendava boonuse nendele, kes tegutsevad nendes liikmesriikides, kus hetkel ei ole tugevat kaitsetööstust. ja veel toetan ma seda, et toetuse saajad Euroopa Kaitsefondist pääseksid kui nad tingimused täidavad, ligi finantsinstrumentidele InvestEU fondist. ma ei näe põhjust, miks, miks see peaks jääma eksklusiivseks rahastamisvõimaluseks ja vahendite kasutamise kontroll, ma leian, et äh, komisjoni ettepanek äh, ja määruse projekt ja ITRE raportöör samuti äh, pakuvad lahenduse, mis on ebapiisav. ja mina ütleksin, et Kontrollikoja eriraport ja selle tutvustamine äh, eelarve kontrolli komisjoni ja eelarve komisjoni ees, see mõte peaks olema ka määruses sees. esimees, need oleks minu peamised muudatusettepanekud eelarve komisjonile. aitäh! arvamuse projekti tutvustamise ja muudatusettepanekute tutvustamise eest. nüüd äh, pöördun variraportööride poole, proua kas proua Karde Saabal esindaks proua Hoffmanni? presidente, ha sido una baja de última hora, por lo que tampoco tengo mucha. jah, ma tänan. Äh, ja ma ei saa paljust teid informeerida äh, jah, me oleme ühel meelel, mis puudutab eelarvet, kaks muudatusettepanekut, number kuus puudutab Ühendkuningriigi äriühingute osalemist ja üksteist, mis puudutab rahastamisvahendeid ja investeeud. minu fraktsioon jätkab arutelusid sel teemal, eriti investeeu üle, sest meil on kõhklusi selles osas, kas raha sellest eh, programmist kasutada kaitse-eesmärkidel või mitte. aga me alles töötame oma seisukohta siin välja. Merci. aitäh, härra Paet ehk palus härra Depreel ennast esindada, ei. kas on veelgi, kas on keegi, kes soovib sõna võtta? härra raportöör, ma ütlesin juba. see on väga poliitiline programm. see aitab kaasa Euroopa Liidu strateegilisele autonoomiale. kas ei võiks muudatusettepanekuga ka pisut provotseerida? kutsuksime liikmesriike üles mõtlema nende kulutuste tõhususele siseriiklikult julgeoleku ja kaitse vallas. ja kas võiks neil äh, paluda äh, teha nimekiri nendest kulutustest, mis ei ole võib-olla väga tõhusad, et kas neid võiks teha ehk Euroopa tasandil. ja siis äh, see, kõik need halvasti tehtud kulutused võiksid siis jõuda Euroopa Liidu eelarvesse, niimoodi suureneks Euroopa Liidu eelarve ja me ei suurendaks avalikke kulutusi Euroopas ja me näitaksime mis siis võiks olla Euroopa lisandväärtus? härra esimees, plaksutan siin kahel käel. Te jõudsite must lihtsalt ette. kümnes oktoober on muudatusettepanekute tähtaeg ja enne seda äh, meie ja võib-olla ka teised kolleegid, mina näen selles ainult positiivseid külgi, et kui me esitame see, sellise sisuga muudatusettepaneku, sest kaitsevaldkonnas üks äh, paradokse selle arutelu juures ja see on ju sama vana kui Euroopa ühendus, seisneb selles, et, et aeg-ajalt tõusetuvad hääled, kes hoiatavad meid dubleerimise eest äh, NATO ja Euroopa Liidu kaitsekulutuste dubleerimise eest. aga tõsiasi on see, et see uskumatu dubleerimine, mis praegu on olemas, on see, et meil on kakskümmend kaheksa kaitse-eelarvet kahekümne kaheksas liikmesriigis, igaühel on sõjaline võimekus ja keegi täpselt ei oska öelda, mida sellega kavatsetaks teha konkreetse kriisi puhul. ja mitte keegi, isegi kõige paremini relvastatud riigid nagu meie koduriigid, ei suudaks tegelikult sõdida. me räägime tänapäeval kõrge intensiivsusega tegevusest see on valdkond, kus me saaks, kus on tohutud kokkuhoiuvõimalused ja kus väiksemate vahenditega suudaksime Euroopale tagada palju suurema julgeoleku, nii et ma olen igati nõus, et me neljal käel või rohkemategagi koostaksime muudatusettepaneku kõigi, kõik, kõigi nende osalusel, kes jagavad seda mõtet. Äh, alustasime nüüd siin kõrgintensiivseid äh, mõttevahetusi siin võiks avada ka rändeväravad tegelikult. sõjaline tegevus näiteks Araabia kevade ajal. Liibüas enam riiki pole. kuritegelikud organisatsioonid on asunud riigi asemele kodusõda sundis liikuma tuhandeid süürlasi ja kui me suudaksime pisut äh, kurjemat häält teha selles küsimuses, siis mina annaksin kiusatusele järele. nii et täna äh, arvamuse koostaja, mõelge muudatusettepanek. väga hea, muide, eelarvekomisjoni roll see just ongi. Äh, vastutavale komisjonile teha selgeks, et kaitsefondi tuleb kasutada selleks, et raha kokku hoida ja selleks, et kulutulu suhe oleks parem meie kahekümne kaheksa kaitsesüsteemi puhul. peame esitama oma muudusettepaneku kümnendaks oktoobriks enne kella kolme. see käi-, kehtib kõikide muudatusettepanekute kohta muidugi. eelarvekomisjon hääletab viiendal novembril aitäh härra Lamassuurile ja proua Karda Saavalile. ja nüüd saab sõna härra Kirtsos, kelle teemaks on tollikontrolli seadmete rahastamisvahendite loo, raha, rahastamisvahendi loomine. Thank you, president. ma tänan. minu arvamuse eelnõu eelarvekomisjonis on ettepaneku kohta määrus nõukogult ja parlamendilt, millega kehtestatakse integreeritud piirihalduse fondi osana tonni kontrolliseadmete rahastamisvahend. ja juhtkomisjon on IMCO, siseturu ja tarbijakaitsekomisjon. jah, see on lühike ja üsna tehnilist laadi arvamus, kaks muudatusettepanekut, üks, et tõesti püsihindades jälle kõik arvud oleksid äh, esitatud nii, nagu eelarvekoordinaatorid otsustasid, see on niisugune standardnorm, ja teiseks põhjenduspunktis välja tuua mõned põhimõtted, mis on finantsmääruses juba kirjas, nii nagu ka teiste arvamuste puhul, kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse programmide puhul me tegime nii, nagu näiteks tolli ja kosmoseprogramm. ja kõige tähtsam arvude puhul äh, rahastamispakett aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse on üks miljard sada nelikümmend üheksa miljonit sada seitsekümmend viis tuhat eurot aasta kaks tuhat kaheksateist hindades. see on üks miljard kolmsada tuhat, kolmsada miljonit praegustes jooksvates hindades ja kõike on, need parandused on tehtud neljateistkümnenda märtsi ja maikuu resolutsioonidega parlamendilt MFF-i kohta ja tehniline lahkulöömine programmiti on toimunud, seda võib-olla tuleb veel korrigeerida, tuginedes parlamendi seisukohtadele üldiselt ja seda et, et üks koma kolm protsenti rahvamajanduse kogutoodangust peab Euroopa Liidu üldeelarve moodustama ja eh, terve rida muudatusettepanekuid, eh, mis puudutavad tööprogramme ja delegeeritud akte. Eh, tähtis on, et need oleksid ühesugused kõikjal. Horisont ja Europe raportöörid, Horisont Europe raportöör palus sedasama teha. aga see on ennekõike ikkagi IMCO juhtiva komisjoni ettepanek, need muudatused horisontaalselt sisse panna Merci, monsieur le raporteur. aitäh raportöörile. nüüd pöördun variraportööride poole. proua Hoffmann, proua Gardia Zabali näol. ei ole soovi, härra Ali, keda esindab äh, kolleeg Dupre, jah, ei, siiski mitte vist ongi põhiline nüüd öeldud. variraportööride äh, vaikus annab sellest äh, tõendust. muudatusettepanekud äh, peavad tulema kaheteistkümnendaks oktoobriks keskpäevaks ja eelarvekomisjon vaatab need läbi ja hääletab nende üle viiendal novembril. nüüd saab sõna kolleeg Howard äh, teemal Loov Euroopa um,. jah, ma tänan, härra esimees. <clears throat> loovad tööstused on mõnikord midagi, mida peetakse üsna vabameelseks nähtuseks, mis midagi eriti tähtsat ei tooda ega majandusse panusta, vaid on lihtsalt grantide äravõtmiseks ähm, avalikus sektoris ja see on suur-suur eksitus ja ma ütleks, et see on lausa mm, tootjate ninakus, sest eh, loovatööstuse eh, panus on suur, vähemasti võtame mängud eh, ja ka muud tööstusharud nagu moetööstus ja nii edasi ja need on väga konkurentsivõimelised sektorid ja ülikasumlikud on mõned sektorid, omaenda tipphoivakeskused on neil ja arendusasutused ega vajagi mõned toetust, aga on ka terve rida valdkondi, kus on nii, et puht teadus on rakenduse ja arenduste aluseks ja ka kultuurilise arengu aluseks ja seal on vaja avaliku sektori toetust ja Loova Euroopa programm ongi siin väga oluline. ja sellised valdkonnad, kus ühelt poolt on traditsioonid ja tegeldakse nende säilitamisega ja samas uute ärimudelite väljaarendamisega ja lingvistilise mitmekesisuse Ehm, hoidmisega on ka looval Euroopal tähtis roll. nüüd selles arvamuses olen ma teinud kaheksa muudatusettepanekut ja need kajastavad ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide olulisust, seda, et järjepidevad peavad olema järjekindlad need arvud, mida me tutvustame MFF-is ehm, ja programmide puhul näitame ära püsihinnad ja üks äh, horisontaalne teema, mis minu arvates on aktuaalne, on läbipaistvus aruandlusel, kui vaadatakse, milline panus on olnud ühel või teisel programmil mm, võrreldes teiste Euroopa Liidu programmidega ja ka kolmandate äh, riikidega. E, nii et aruanne nende äh, panuste kohta on väga olulised selleks, et näidata, kuivõrd laialt on kasutatud programmi, milline on selle mõju ulatus, tõhusus olnud. ja kui tähtsad siis olnud rahaline toetus programmist. jah, nüüd need, see kvaliteedimärgis on midagi, mille komisjon on välja töötanud järgmiseks perioodiks ja Lõuna Euroopa puhul on äh, ülemärgitud olnud taotlustega programm ja analüüs on näidanud, et kvaliteedimärgise andmine projektidele, mis võib-olla ei saaks rahastamist loova Euroopa all, tähendaks seda, et tulevikus ikkagi veenab selline märgis äh, eelarvepädevaid asutusi, et pro-, projekti tasub toetada aga peab jah silmas pidama, et taotlusi on liiga palju Loova Euroopa programmis toetuse saamiseks. Eh, arvamus praegu toob need arvud, mis MFF-is kirjas on ja ma jätkan eh, kultuurikomisjonis kolleegidega selle üle arutlemist, et võib-olla laiendada paketti ja siis me teeme ka muudatusettepanekud. aga ja siis see võib-olla saab olema täpsem äh, arv ja kajastab paremini parlamendi soove selles valdkonnas. ja otsetoetused äh, programmist äh, kaks institutsiooni, mis on muutunud väga oluliseks meie kultuurimaastikul Euroopas, Euroopa Filmiakadeemia ühelt poolt ja teiselt poolt Euroopa Liidu noorteorkester suurepärased eh, eh, institutsioonid ja neid hakatakse otseselt rahastama ja mitte eh, riikide kaudu rahastama. ja see on täiesti asjakohane mehhanism, aga sellest muudatusettepanekust ei räägita, sest seda ei ole vaja teha, aga tähtis oli lihtsalt sellele viidata seletuskirjas. Merci, merci, cher collègue aitäh. tänan äh, kolleegidele. nüüd annan sõna variraportööridele, härra Kristoforu, palun. aitäh ma arvan, et kõik, mida raportöör ütles, on igati asjakohane. siin räägitakse tõesti asjast, kui me räägime äh, loome Euroopast, siis äh, seisamegi vastakuti Euroopa enesemääratlusega, Euroopa eksisteerib tänu oma kultuurile, tsivilisatsioonile ja kui äh, praegu hinnatakse seda liigselt majanduslike väärtuste põhjal, siis ma arvan, et meil peaks olema ka piisavalt äh, kultuuritasandi indikaatoreid äh, et saaksime rääkida Euroopa kultuurilisest taastusest ja ma arvan, et kultuuri ja tsivilisatsiooni äh, toetamiseks ette nähtud viissada nelikümmend miljonit on ähm, täiesti ebapiisavad, võttes arvesse Euroopa Liidu ähm, traditsioone ja kultuure Euroopa on tsivilisatsioon ja mina tahaksin öelda komisjonile, et kõik äh, eurod, mida me investeerime kultuuri, äh, teenivad ennast investeeringuna äh, tohutult tagasi ja siin on mitu küsimust, mis on minu arvates just seotud väga õnnestunud ettevõtmistega, näiteks meediavaldkonnas on meil äh, palju puudujääke just oma väärtuste reklaamimisel. justkui ei olekski Euroopal mingeid eripärasid ja Euroopat äh, tuleb rohkem äh, nähtavaks teha ja kui on Euroopa Liidus niisuguseid projekte, mille kaudu seda saab teha, siis äh, tulekski nõnda teha selle asemel, et teha negatiivset reklaami mõnedele üksikutele äh, nähtustele, nii et edasiliikumiseks tuleb meediat toetada kõigis liikmesriikides ja vaadata, mis tegelikult toimub ja mitte rõhutada ainult libauudiseid ja kõike seda, mis Euroopa Liidu äh, kuvandit äh, moonutab. aga ma ütleksin ka, et selle programmi kohta veel, et kultuurivaldkonnas oleks meil tarvis eraldi programmi, tänu millele äh, saaks kaitsta Euroopa kultuuri äh, väärtusi. praegu äh, näeme, et tuhandeaastaseid tsivilisatsioone lihtsalt hävitatakse Küprosel on äh, Kreeka äh, kristlik äh, tsivilisatsioon, mis täielikult hävitati, Euroopa Liit ei panustanud ühegi euroga sellesse, et seda taastada. ja me näeme, et kristlikku kultuuri, tsivilisatsiooni hävitatakse Lähis-Idas, on äärmuslikke rühmitusi, kes on selle eesmärgiks võtnud ja me ei ole seal piisavalt äh, kohal, Euroopa Liit äh, ei tee siin piisavalt. me peaksime kõigis nendes valdkondades tegutsema, sest ma arvan, et kui me räägime siin eurooplastega, kes äh, eelarvesse panustavad ja omalt poolt jõupingutusi teevad ja kui me küsiksime nendelt, kas te sooviksite, et eraldataks vahendeid Äh, niisugustele äh, programmidele, et äh, teatud kultuure kaitsta või nähtavamaks muuta nii Euroopa Liidus sees kui ka väljaspool, ma arvan, et nad vastaksid sellele jaatavalt. aga kahjuks üks riik, kes on siin palju kahju teinud, ka teistes riikides seda teinud, on just Türgi. Euroopa Liit endiselt rahastab Türgit ja ma näen, et rahastatakse ka Türgi kultuuri. nii et kui küsida Euroopa kodanikelt, kas need viissada miljonit peaks minema Türgile, ma arvan, et nad vastaksid eitavalt. aga kui me äh, aga äh, Türgile äh, sanktsioone määraksime, oleks võib-olla äh, mõistlikum, nii et ma tahaksingi teada, kas selliseid asju ka tehakse. nii et kultuuri osas ehm, ma leian, et eh, see pool miljardit on ebapiisav oma väärtuste kaitsmiseks, meie väärtuste kaitsmiseks ja need muudatusettepanekud, eh, mis meie kolleeg tegi, eh, on igati asjakohased. tänan tehtud töö eest ja selle eest, et keskenduti äh, Äh, just niisuguse äh, Euroopa edendamisele, mis võtaks arvesse nii tema minevikku kui ka tulevikku, aitäh, meenutan, et aasta kaks tuhat kaheksateist on Euroopa pärandi aasta. võib-olla on seda lihtsam äh, kuulutada kui jah, märkimisväärseid rahasummasid siin nendele asjadele äh, pühendada. Äh, proua Jäätenmägi vist äh, andis oma esindusõiguse härra Debrele. tõsi, mina ütleksin raportöörile et ma äh, lugesin äh, läbi siis ettepanekut ähm, põhjenduspunktis kümme ja artiklis seitse äh, punkt kolm, et siis kolmandate riikide panuse kohta tehtakse aruanne siis eelarve pädevate asutuste juures igal aastal, nii et mul on sellega seoses küsimus, et kolmandate riikide panuse osas, kas komisjon võib-olla ma ei pannud seda tähele, tuleb ka välja sellise äh, sünteesi dokumendiga, kus oleks siis äh, kõik, äh, kõik need kolmandate riikide panused näha, kes siis nende programmides osalevad. kas on niisugune asi ette nähtud või ei ole ma seda lihtsalt tähele pannud? ja kas ma võiksin veel ühe küsimuse omalt poolt Hmm, küsida, kui on kolmandate riikide panust, kas siis need arvast-, arvestatakse maha Euroopa Liidu öö, öö, rahastusest, kas need on siis eelarvevälised või mitte? härra Jürel. jah, aitäh küsimuste eest, härra Debre ja härra Artüia mis puudutab härra Dupre küsimust, siis ma pean seda asja lähemalt äh, uurima, ma ei tea, et oleks niisugune konkreetne äh, üldine äh, ülevaade ette nähtud kolmandate riikide panuse kohta, aga ma uurin selle järele, vastan teile kiirelt kirjalikult. mis puudutab esimehe küsimust, siis kolmandate riikide Äh, panused äh, ei ole eelarvevälised, need tulevad siis äh, eelarveasutuses heaks kiidetud summadele lisaks. seega on nad siis väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku ja programmeerimist. See, see tüüp de procedure, que je trouve. Need niisugune menetlus eh, minu meelest on vastuolus eh, selle eelarve põhimõttega, eelarve universaalsus, ehk siis eh, kõik tulud peavad finantseerima kulusid. jah, te võite siin öelda, et siin ei arvestata ühtegi põhimõtet ei universaalsuse ega aastast põhimõtet ja ma arvan ka siiruse põhimõtet ei arvestata siin, aga Euroopa Liit äh, küll viibutab äh, kõigi suhtes näppu äh, pidevalt, aga minu arvates on see siin küllaltki veider, härra Dupre. täpsustuseks, jah, need on siis, nagu ütlesite, ei arvestata nüüd ülempiiride juures neid summasid mitmeaastases finantsraamistikus aga eelarve, eelarvestamisse siiski äh, võetakse need arvesse iga-aastases eelarves. kuidas see siis täpselt on? või ei ole need iga-aastases eelarves? Äh, vastus ei, e, eelarve pädev asutus ei äh, hääleta nende üle, nad lisanduvad nendele vahend, vahenditele. tõepoolest veider Okay. Ce serait mieux si je faisais usage de mon micro. Je... esimees, nüüd äh, annan sõna raportöörile härra Howardile lõppsõnaks um,. I... ma tänan jah, ma ootasin. Äh, et mis, mis nüüd tuleb selle peale, minu arvates on tõesti tähtis küsimus, mille te tõstatasite. ei saa kolmandate riikide panuste üle hääletada, aga me peaksime teadma vähemalt, kui suured need on, asi peaks olema läbipaistev, et mida on programmides kulutatud. nii me saame otsuseid programmide kohta langetada, see on üha ilmsem ja ja loova Euroopa programmiga ei ole probleeme selles, et ta kajastab Euroopa kristliku kultuuri väärtusi. et see on selline loogika, mis on tema aluseks aga inimesed ei tarvitse ilmtingimata seda ära tunda ja, ja mõista esmapilgul, aga meie jaoks on see ilmne. jah, see on üks oluline osa meie kultuuriruumis ja loodetavasti saab ka edaspidi toetust. nüüd, mis puudutab kolmandate riikide osalemist programmides, eh, loova Euroopa teabepunktid on kõikjal Islandil, Valgevenel, Moldovas ja ma ei tea, kas Türgis on üks selline teabepunkt olemas. aga tähtis on mõista, et eh, terve rida nendest kultuuridest, mis on nagu öö, eh, otsust väga eh, laiapõhjalised tegelikult Euroopas ja on nagu mainstream, nüüd on tegelikult pärinevad väga erinevatest kohtadest algselt ja äh, meedia tegevussuunalt saab äh, Pikensfieldi minu valimisringkonna filmikool. Äh, see on üks juhtivaid filmikoole ja loov Euroopa rahastab seda ja tudengid kes, kes kaheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses tulevad Euroopa Liidu kahekümne seitsmest liikmesriigist nüüd, kuidas rahastamine jätkub äh, siin või tahetakse hakata jalgratast leiutama, midagi uut välja mõelda, aga sellest äh, koolist on suur kasu kahekümne seitsme liikmesriigi filmitööstusele praegu. nii et vaatame, millised muudatusettepanekud veel tulevad ja siis ootame ka hääletamist. Merci, merci. aitäh muudatusettepanekud üheksandaks oktoobriks õhtu kella kuueks ja hääletus nende üle toimub viiendal äh, novembril meie komisjonis. nüüd saab äh, sõna kolleeg Paul Rüübik äh, digitaalse Euroopa programmi teemal. jah, südamest tänu, härra esimees. digitaalne Euroopa ja sellekohane programm oluliselt hakkab mõjutama tööhõivet ja eh, skp mm, kasvu Euroopas. me oleme teinud eh, muudatusettepanekuid, eh, need puudutavad arvusid ja arvestasime siin Euroopa Parlamendi seisukohtadega aga kindluse mõttes me tõesti tahtsime, et aasta kaks, kaks tuhat kaheksateist püsihindades oleksid kõik summad ära näidatud, et mingit tõlgendamisruumi ei jääks kellelegi. ja komisjon peab ka hea seisma selle eest, et eh, konkursside protsess ja osalemine programmis eh, toimuks eh, vastavalt, vastavalt artiklitele meie seadusandluses ja on vaja ka noortele ja idufirmadele tähelepanu rohkem eh, pöörata ja me esitame oma muudatusettepanekud. viiendal novembril on asi arutusel komisjonis. aitäh. siin on tegemist ka meie tulevikku puudutava olulise teemaga, nüüd pöördun variraportööride poole. kolleeg Deutsch Monsieur Popa. härra Popa. Torvalds. härra Torvalds, võib-olla jälle härra Depre esindab teda. Très bien, donc c'est la, c'est la convergence de vue avec monsieur Rubik qui. seega härra Rubikiga teie arvamused langevad kokku. siis pole tarvis pikemalt äh, seda kõike arutada, nii et härra Rüübik, teid on siin äh, äh, tublisti julgustatud. muudatusettepanekud üheksandaks oktoobriks kella viieks õhtul ja härra Rüübik siis saab jätkata ühtse turu teemal. jah, tänan jah, tegemist on programmiga, mis puudutab kahte kolmandikku tööandjaid Euroopa Liidus VKE-sid ja viiskümmend üheksa protsenti SKP-st ja kaheksateist protsenti maksudest on ka nende käest ja seda kõike on meil vaja sotsiaalpoliitika rahastamiseks. sellepärast on VKE-d meil ka niivõrd südamel ja samuti nüüd ettepanekus näitame, et kahe tuhande kaheksanda aasta, kaheteistkümnenda, kaheksateistkümnenda aasta püsihindades oleks kõik arvud toodud. ja see on minu muudatustes kajastatud ja komisjonilt küsin ka, ka äh, mitte eraldatud komisjon eelarveosade kohta informatsiooni olen küsinud ja tänan vastuse eest Eh, need on need rahalised vahendid, mis praegu on eraldamata, aga tulevikus parlament hakkab neid jagama, eraldama. ja selles VKE-de programmi jaoks ongi eh, need summad väga olulised selle kohta, mis puudutab EKS-it, teeme ka kindlasti veel muudatusettepanekuid, aga väga tähtis on minu silmis see eh, komisjonis me otsustasime ja tegemist on põhimõ-, põhimõttelise asjaga eh,. nimelt eh, summade kahekordistamine kosmes eh,. ja meil on ju vaja tugevdada meie VKE-sid. see puudutab ka väljaõpet ja jätkuõpet ja me arvame, et komisjon Enterprise Euroopa võrgustikuga, nõuandeteenustega on häid samme astunud ning eh, demokraatia edasiarendamiseks on väga tähtis selline eh, täiendõpe ja Erasmus noortele ettevõtetele, see võimaldab meil VKE-de tegevust internatsionaliseerida. esimesed katsed selles vallas on tehtud ja see on ennast õigustanud ülemaailmselt, on väga suur huvi sellise Erasmuse kaudu vahetuse vastu. nii et Erasmuse taolised programmid on e, väga suurepärane võimalus Erasmuse kaudu uus, teisi kultuure tundma õppida. nii et Äh, tõlked kolmandaks oktoobriks on olemas eelarvekomisjoni veebilehel. Merci, merci pour. Euh, aitäh, aitäh teie arvamuse projekti tutvustuse eest. variraportöörid. kolleeg Tõtši ma ei näe Rahvapartei Äh, poolt härra Rüübik on äh, seisukohta esitanud juba. proua Kõrdi Isabel, seekord oletegi päriselt variraportöör? jah. tõepoolest. ma ei hakka siin väga pikalt äh, pajatama, kuna me oleme üldiselt põhiasjades nõus, härra Rüübik, kas sain hästi aru probleemist seoses nende numbritega ja sellest, et üks osa ei olnud äh, eelarvesse äh, lülitatud ja siis need tulid hiljem, ma ei tea siis, kas äh, seda tuleb nüüd muuta, aga üldiselt olen ma temaga ühel nõul. tänan, proua Kardia Sabal proua Jäätenmägi, kas ta on andnud volituse härra Debrele? aitäh. ja äh, järgin väga täpselt endale antud mandaati, tänan äh, härra Rüübigit. Te teate, et tegemist on meie fraktsiooni jaoks väga olulise programmiga ja mulle tundub, et äh, muudatusettepanekutes oli ka kaks äh, olulist asja. kõigepealt siis äh, VKE-dele toetusmeetmed, ma arvan, et see on väga oluline ja teine asi, mis meie esimehele kindlasti suurt rõõmu valmistaks, te tegelesite õpipoisiõppega Erasmuse raames ja siin, siin siis räägitakse Erasmusest noortele ettevõtjale, võtjatele, nii et äh, nad saavad sellest programmist rohkem äh, kasu ja et äh, Euroopa läheks siis rohkem ka noortele ähm, põlvkondadele korda, aitäh! härra Depre, kes veel sooviks sõna? kui minul on luba, siis ma ütleksin ka, et rõõmustaksin, et jah, Erasmus on mm, laiendatud noortele ettevõtjatele ja täna hommikul heaks kiidetud pilootprojektide kohta äh, võin öelda, et üks neist äh, ähm, puudutabki Makersit, see oli üks äh, Ameerika eksperiment, need on noored insenerid, tudengid kes äh, tahavad siis äh, mingi projekti äh, ellu viia, neil on tarvis väga keerukad, keerukaid vahendeid selleks, 3D printereid ja, ja muud aparatuuri. ja Erasmuse stipendiumitega saavad nad kolmeks või vajadusel kuueks kuuks öö, teise riiki minna siis, et oma projekti ellu viia, et see on see Makersi äh, pilootprojekt ja äh, meie eelarve äh, komisjon siis äh, kiitiski äh, täna hommikul heaks need äh, projektid, mis on minu arvates väga olulised. härra Rüübik, kokkuvõtteks, palun. jah, kõigepealt ma tahan toetuse eest teid tänada. nüüd, mis puudutab jah, eesmärkidega sidumist me oleme äh, kontaktis komisjoniga. jah, tähtis on sellega tegeleda äh, äh, aktiivselt, et me saaksime oma sõna selle programmi kujundamisse öelda ja kindlasti ei tohiks midagi siin kahaneda. võib-olla komisjon jagab meile informatsiooni, et kuidas praegu komisjoni poole pealt asjad paistavad Alors, monsieur Ruel, comment voyez-vous les choses? härra äh, Ruel, kuidas teie seisukoht oleks, mul ei ole praegu, härra Rüübik, äh, muud infot, aga hea meelega me äh, vahetame tulevikus teiega teavet ja vastame teie küsimustele. Nous allons en rester là piirdume siis sellega, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist null null, kümnendal oktoobril. eelarvekomisjoni hääletus on viiendal novembril. proua Karde Saabel, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ja vastutav komisjon on kalanduskomisjon. aitäh väga lühidalt seletan oma arvamuse projekti. kolm peamist äh, teemat. kõigepealt äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid. Need peavad siin kajastuma ka Merendus- ja Kalandusfondis. teiseks peame kinni pidama praeguse finantsraamistiku arvudest. oleme kõnelenud kalanduskomisjoni liikmetega ja nad ütlesid, et selle fondi eesmärgid tegelikult lähevad kaugemale senistest. ja kuna eesmärgid on nüüd äh, uued, kui me liigume sinise majanduse poole, oleme rääginud kümneprotsendilisest summade suurendamisest ja kü-, ja kolmas ettepanek kuna parlament äh, kolmekümne protsendi võrra suurendab kulutusi kliimamuutustele, siis selles fondis on see eriti kohane. peaksime minema isegi kolmekümne viiele protsendile selleks, et tasakaalustada teisi fonde, kus äh, summad ei suurene. nii et jätkusuutliku arengu eesmärgid, kümneprotsendiline kasv eesmärkide osas ja kolmkümmend viis protsenti kliimamuutustele. aitäh, Heider! variraportöörid, härra Gonzales Pons, kes kõneleb läbi Jose Manuel Fernandesi. tänan, esimees. räägin portugali keeles ja mitte hispaania keeles, aga üritan portugali keeles siiski eh, esindada kolleeg Gonzales Ponsi. Eh, minu, niisiis variraportöör, minu kolleeg vabandab, et ta ei saanud täna kohale tulla. ta, ta sooviks raportööri tänada ettepaneku eest. kolleeg jagab arvamuse koostaja muret praeguste kärbete eesmärgi üle. see, tegemist on meil ühe valdkonnaga, kus Euroopa Liidul on täielik pädevus, jätkusuutlikkus, tähtis äh, seos sinise majandusega. ja kuna me ju tahame, et peamised äh, tähtsamad poliitikad säilitatakse, siis olen oleme nõus, et komisjoni ettepanek summade osas ei ole vastuvõetav. ja, äh, ja kolleeg äh, ootab äh, lõpptulemusena väga head tulemust koostöös arvamuse koostajaga. seda siis ütles läbi härra Fernandesi, härra Gonzalez Pons, kas härra Torvalds on andnud mandaadi härra Dupreele. jah, võtan selle kanda, härra esimees. aitäh kolleeg Kaarde Zabalile. mina lu-, mõtlesin, lugedes muudatusettepanekuid, et kas on, meil oli juttu siin kalandusest, sest äh, peaaegu kõik muudatusettepanekud, äh, mida mina lugesin, räägivad jätkusuutliku arengu eesmärkidest, mis on muidugi kiiduväärt eesmärk siis räägitakse meeste ja naiste võrdõiguslikkusest ja soomõõtme kaasamisest kõikides Euroopa Liidu poliitikatesse ja siis räägitakse siin vajadusest täita COP kahekümne ühe eesmärgid, ma olen kõige sellega nõus. ja olen ka nõus nende eesmärkidega. aga viimane ettepanek protsentide osas, siis arutan seda kolleegidega ja siis äh, ütlen, mis on siis meie seisukoht lõpuks ja kas tuleb mõni muudatusettepanek. kas härra Rüübik soovib kommenteerida, jah? jah, ma tahan Isabelli, meie raportööri südamest tänada, tegemist on hea äh, arvamusega sest sinine majandus tulevikus hakkab etendama oluliselt suuremat rolli kui praegu. kaks kolmandikku planeedist on ju veega kaetud ja sellepärast on oluline, et jätkusuutliku arengu eesmärk number neliteist, nimelt puhas meri ja hea tingimused inimestele maal elamiseks on midagi, mis on meile eesmärgina seatud ja tuleb saavutada. kas selles programmis on ka ette nähtud, et plastikjäätmed eh, või eh, kaotsi läinud, hulkuma läinud püügivõrgud, kas need ka on objektiks, et seal, kus on kõige saastanud meri, ookeanid, võib-olla meie Galileo satelliitide programm aitaks tuvastada need merepiirkonnad, kus kõige suurem on saastatus, et siis mm, äh, jah, sinise majanduse kaudu siis plastikjäätmeid hakata sealt likvideerima, see on ju meie jätkusuutliku arengu prioriteet, et tõesti mered oleksid tulvil kalu, aga mitte plastikut aitäh, härra Rüübik, nende äh, tarkade sõnade eest proua Kardi Saabal. vabandust, proua Toma. tänan, härra esimees, ka mina tahtsin tunnustust avaldada arvamuse koostajale ja lisaksin siiski, sest äh, kümne protsendi eesmärk äh, jah, muidugi on kiiduväärt ja see kindlasti vastab ka sellele meie uuele pädevusele, ütleksin, või uutele eesmärkidele sinise majanduse vallas, kuid kümme protsenti sinises majanduses, see on tegelikult väga vähe. eriti programmi puhul, mille kohta me teame, et see on juba väga väike iseenesest võrreldes teiste struktuurifondidega, nii et kümme protsenti tegelikkuses see suunatakse uuringutele ainult ilmselt, sest ookeanide probleemiks on see, et need andmed, mida meil on, on sageli ebapiisavad. et nende alusel sinist majandust edendada. nii et me tagaksime selle arengu ja ka selleks, et täita jätkusuutliku arengu eesmärke. ja lisan veel ühte jätkusuutliku arengu kohta. kalandus on üks kõige integreeritumaid poliitikaid, esiteks, ja teiseks kõige rohkem jätkusuutliku arenguga seotud poliitikaid, kõik otsused, mida Euroopa Liit on langetanud selles vallas, võtab, võtavad arvesse ressursi säilitamise vajadust, ookeanide kaitse vajadust. nii et see on väga eeskujulik poliitika kokkuvõttes ja ta vääriks äh, paremat eelarvelises mõttes. me oleme olnud mõistlikud taaskord, aga ja taaskord oleme näidanud, et meile antakse uued pädevused, uued eesmärgid ja samas kärbitakse eelarvet. ja sellel arvamus äh, on selle vastu ja see on väga hea. aitäh, jällegi. tarkus seisneb selles, kuidas eelarvet kärpida seda ütlesitegi ju. ma olen nõus. sest meil on ühine kohustus um, hoida kontrolli all avalikud kulutused. proua Kardesaaval lõppsõna. aitäh, äh, esimees, kõigepealt muidugi suur tänu kõikide sõnavõttude eest Äh, paar vastust ka minu poolt. härra Debre kahtlustele või üllatusele, et me räägime nii palju jätkusuutliku arengu eesmärkidest ja meeste ja, ja võrdõiguslikkusest ja kliimast kalandus on üks nendest sektoritest, kus on kõige suurem ebavõrdsus tegelikult. vaatame seda sellest vaatenurgast ja sellepärast olen otsustanud seda siin tõstatada, kliimaküsimused, aga komisjoni esialgne ettepanek oli, et me suuname kakskümmend viis protsenti kulutustest kliimale. ja pidime tegema ettepaneku, pakkusime kolmkümmend protsenti nii et kui teil on ettepanekuid, siis palun. jah, ja need äh, ettepanekud võivadki tulla siis muudatusettepanekute kujul, mis tuleb esitada kolmandaks oktoobriks kella kaheteistkümneks hiljemalt. ja sellise arvestusega, et meie siin viiendal novembril ERR-i komisjonis hääletame nende üle. ja nüüd saab sõna kolleeg Völken ja räägime Euroopa Solidaarsuskorpusest. ja, sehr geehrter Vorsitzender, jah, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. Euroopa tavatahtlik teenistus on meil Euroopas juba üle kahekümne aasta olnud ja noored saavad selles programmis eh, tegutseda. Euroopa Solidaarsuskorpus tugineb nüüd sellele saavutatud edule ja me tahame anda tuhandetele noortele võimaluse tegutseda see on ülioluline programm seetõttu. mina olen kolmele muudatusettepanekule rõhku pannud, kõigepealt hinnad jälle püsivhindades ära tuleb tuua ja mitte jooksvates hindades. nii et see jooksva ja püsivhindade võrdlus, teiseks ma olen öelnud, et Euroopa solidaarsuskorpus Eh, peab ka osalema diskrimineerimise lõpetamisel ja eh, peab oma panuse andma soolisesse võrdsusesse, mis tähendab, et eh, mõlemad mm, sugupooled peavad olema võrdselt esindatud, kui valitakse osalisi solidaarsuskorpusesse. ja meie eesmärgiks on jätkusuutliku arengu eesmärgid täita ja siis eh, jah, et kuidas siin valdkonnas kohaneda nende eesmärkidega, olen ma ka muudatusettepanekuid teinud. me ei peaks olema eh, sellistele eh, programmidele me kuidagi vastu, me peame võimaldama rahalised vahendid, et need programmid saaksid kahekümne esimese aastani äh, kesta praegu ja et liikmesriigidki eraldasid selleks äh, rahalised vahendid ja juba siis kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse on meil täiesti uus äh, programm ja tähtis on, et mingeid kitsendusi ei oleks ja et piisavalt rahalisi vahendeid oleks ja nüüd äh, paljude arvukate variraportööridega hea meelega vahetan mõtteid. Merci, les commentaires vont venir. aitäh ja kommenteerijaks on härra Novakov läbi härra Fernandesi. tänan, esimees härra Novakov on koosolekul, kus ta lahkuda ei saa, regikomisjoni koosolekul, nii et ta soovib tänada arvamuse koostajat ja tänada teda tehtud töö eest. tegemist on tähtsa algatusega, mille eesmärgiks on, on kaitsta, edendada Euroopa Liidu väärtusi ja mitmekultuursuse põhimõtet, sellega tutvumist. see on äh, programm, mis ka suuremeelsust ja jagamist toetab. nagu ka Erasmus plussi puhul, see võimaldab teisi tundma õppida, kultuurilisi erinevusi tundma õppida. ja see peabki olema eesmärgiks tõhustada ja edendada Euroopa Liidu identiteeti selleks, et igaüks, eriti noored, võiksid tunda ennast eurooplastena ja võiksid jagada Euroopa Liidu väärtusi ja vaimu. aitäh selle üleskutse eest noorsoo heaks tegutsema. nemad peavad siis tagama elava tuleviku Euroopa Liidule ja kindlasti proua Jättemägi andis mingi teate edasi härra Dupreele. ja nii ongi, härra esimees, kõigepealt äh, täielikult nõus. Äh, Abe Fernandese jutluse põhiteemadega, loomulikult me kõik nõustume temaga. ja igal juhul olen nõus ka raportööri muudatusettepanekutega ja tänan teda kas keegi veel soovib siin väikest lüürilist kõrvalpõlget teha? hääle raportöör. Te vaimustasite eelarvekomisjoni. härra Howard. I love the way they translate. jah, mulle meeldib, kuidas sa tõlgid minu nime härra esimees, ma tahtsin lihtsalt öelda, kuna meil on aega pisut üle, tahtsin ühest poliitilisest asjast rääkida eh, vabatahtlike programmide puhul, nagu see siin. ma arvan, nad on olulised ja annavad noortele kogemusi, mida nad muidu kunagi ei saanuks. aga minu mure on alati selles, et, et eh, nende programmide ulatus, ükskõik kuidas neid rahastatakse, ei ole alati nii suur, kui me tahtnuks. kui ollakse minu taustaga, siis viimane asi mis teil mm, oleks võimalik, on osaleda sellises programmis. ja väga tähtis on, et need programmid mitte lihtsalt eh, ei oleks eh, lihtsalt mm, selline eh, Euroopa keskklassi pärusmaa, sest mm, e, see ei ole see koht, kus Euroopa identiteediga programme on, probleeme on ma tahaksin, et need programmid tõesti edeneksid ja kasvaksid, aga sotsiaalne eh, struktuur, millistest sotsiaalsetest kihtidest osaletakse, see tuleks võtta luubi alla. tähtis on, et kõik saaksid kaasa lüüa ja et ka osalus kajastaks korralikult etniliselt, sooliselt, aga ka klassiliselt meie Euroopa ühiskonna ülesehitust. Merci, monsieur Uuert aitäh, härra Howard. ja härra Põlken lõpetuseks. suur tänu. jah, ma jagan seda mõtet, mida kolleeg äsja ütles. ma arvan, et see programm on tõesti üks programm, kes Euroopa Liidu noorte kogu hulkani võiks jõuda. jah võimalusi avaneb siin väga erinevates valdkondades tegutseda. Need on tõesti väga palju valdkondi, mis on hõlmatud ja ma arvan, et see on just see programm, mis eh, võimalikult palju ühiskonnakihtideni eh, võiks jõuda. ja hea on see, et, et meil on selline positiivne suhtumine sellesse programmi, nagu me kuulsime Bien, c'est certainement un avis très largement partagé. tundub, et kõik on vägagi nõus ja kui keegi peaks soovima esitama, esitada muudatusettepanekut, siis tuleb seda teha enne kümnendat oktoobrit kell kaksteist null null, et saaksime hääletada viiendal novembril. ja kolleegid, sellega oleme oma päevakorra ammendanud. kas on muid küsimusi? ei ole, ma näen. siis teile teadmiseks, et kaheksandal, üheksandal oktoobril tuleme kokku Brüsselis kahekümne teisel oktoobril on meil ühine koosolek majanduskomisjoniga Strasbourgis ja kahekümne viiendal oktoobril samuti on meil ühine koosolek EKONi komisjoniga Strasbourgis. ja olemegi sellega lõpetanud kõige kardetavama nädala eelarvekomisjoni jaoks, sest see on nädal, kus me pidime läbi vaatama kõik muudatusettepanekud, mis olid esitatud eelarve projektile tulevaks aastaks. käesoleval aastal tegi asja keerulisemaks see, et peame seisukoha võtma ka arvamuste projektide osas mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. kakskümmend seitse programmi vaadati läbi kolme päevaga. ja oli ka eelarvehääletus, nagu ütlesin, võib-olla ei tajunud, aga eelarvekomisjoni töötajatele kujutas endast tohutut survet, see töö valmistati ette suurepäraselt, ma tahaksin neid südamest tänada nende professionaalsuse eest, nende täieliku pühendumuse eest, nende intelligentse lähemise, energia eest ja alalise optimismi eest. nagu meiegi usuvad nad Euroopasse tänan ka poliitilise nõunikke, tänan igaüht-teist, head kolleegid, raportööre ja variraportööre. lõpetan istungi seega ja soovin teile head nädala lõppu, istung on lõppenud.